kuigi vastuväiteid ei ole, võtame protokolli vastu. ja järgmisena päevakorras on meil suuline küsimus komisjonile kultuuri rolli kohta Euroopa piirkondade arengus. kõigepealt saab sõna proua Pakk küsimuse autorina. proua president, härra volinik praegu võib-olla ei ole kõige õigem ajahetk selle küsimusega tegeleda.